ettevõtetele, kes äh, internetis tegutsevad. tegemist ei ole loodusnähtusega, tegemist on nähtusega, mis on loodud inimese poolt, mida kasutavad inimesed, millest saavad kasu inimesed. nii et internetil on tõeliselt tugevad seosed reaalse maailmaga. tulenevalt äh, sellest, et et äh, need on inimesed, kes internetis tegutsevad, peame kohaldama ka oma ühiskonna väärtusi. kõigepealt põhiõigused, mille eesmärgiks on kaitsta kodanike huve, kohalduvad täielikult ka interneti puhul, sest see on osa reaalsest elust. ei ole dokumenti, kus oleks öeldud, et äh, inimõiguste konventsioon kohaldab ka internetile ei ole selles dokumenti, vaid see lihtsalt kehtib ka interneti puhul. ja kui riigid ja valitsused on silmitsi mõningate internetiohtudega, samamoodi nagu nad on silmitsi reaalse maailma ohtudega, kehtivad needsamad põhimõtted meetmete väljatöötamisel. see tähendab, et kui rikutakse põhiõigusi õigust eraelule, sõnavabadust, religioonivabadust, ühinemisvabadust, siis tuleb arvestada kriteeriumidega nagu korralik õiguslik alus, proportsionaalsus, kaitseklauslite olemasolu. see vajadus on niivõrd fundamentaalne, et seda võib-olla ei peagi enam välja ütlema, aga tihti kiputakse seda siiski unustama. tegemist on uute huvide mänguväljakuga, aga samas kehtivad meie ühiskonna aluspõhimõtted internetil on palju uusi olemuslikke omadusi ja just need tekitavad väljakutse reaalse maailma põhimõtetele. mõned nendest on välja toodud ka juba raportis ja on äärmiselt teretulnud, et soovitakse välja töötada internetiõiguste deklaratsiooni, suurendamaks eh, teadlikkust erinevatest lähenemistest, aga Äh, veel kord ma rõhutan, me peaksime vältima muljet, et tegemist on justkui mingi uue maailmaga, mis vajab äh, vallutamist. ei, see on osa reaalsest maailmast. ja meie ühiskonna põhimõtted kehtivad ka seal juba praegu. lubage mul keskenduda andmekaitse raamistikule Euroopas praegusel hetkel ja tuua mõningad seosed sellest tulenevalt. kõigepealt direktiiv üheksakümmend viis nelikümmend kuus. ei ole küsimust, et äh, see direktiiv kohaldub ka internetile ja nendele, kes internetis tegutsevad. tegelikult üks Euroopa Kohtu esimesi kohtuasju seoses selle direktiivi tähendusega puudutaski internetti. tegemist oli ebatüüpilise juhtumiga, mis puudutas ühte Rootsi naisterahvast, kes tegi oma kirikus vabatahtlikku tööd ja oma tegevuse raames kasutas veebilehekülge, kus oli üleval täiesti väga tavaline informatsioon, aga antud kohtuasjas kohus leidis väga selgelt, et direktiiv kohaldub ka internetile, kui nüüd kohtusõnumit lihtsustatult välja öelda. selles ei olnud üldse küsimust, et see kohaldub ka internetile. kohus puudutas oma otsuses ka äh, piiriülese andmevoo teatud põhimõtteid ja muid aspekte, aga põhisõnum oli, et see direktiiv kohaldub ka internetile. kui vaadata tagajärgi, siis peame mõtlema kõigepealt interneti olemusele ja lubage mul välja tuua direktiivi kolm peamist kontseptsiooni. kõigepealt üheks aluskiviks on isikuandmete töötlemine. on olemas üsna vastuolulisi tõlgendusi selle kohta, et mida tähendavad isikuandmed interneti kontekstis. aga tegelikult internetis on kontseptsioon samasugune nagu igal pool mujal, aga paljud interneti majandustegevused lähtuvad eeldusest, et äh, mingil põhjusel on isikuandmete kontseptsioon justkui internetis kitsam kui äh, mujal reaalses maailmas. praegu on käimas huvitav arutelu selle üle, et missugused reeglid kehtivad interneti reklaamile ja nii eurooplased kui ameeriklased on siin avaldanud oma seisukohti. Föderaalne Kaubanduskomisjon hiljuti avaldas raporti, mis äh, minu arvates äh, on üsnagi lähedal Euroopa lähenemisele, aga minu lemmik seisukoht on see, et mida lähemal veebi lehekülg või veebiteenuse pakkuja. on identifitseeritavus ei tähenda tingimata nimesid, vaid lihtsalt keskendumist ühele isikule, kui kogu mudel keskendub isikutele, siis te langete sellesse konteksti. üks huvitavaid nähtusi on nii-öelda profiling või profileerimine. veel üheks aluskiviks on kontroll. varasematel aegadel oli kontrolliga asi lihtne kontrolli teostas kas valitsusasutus või konkreetne eraisik või institutsioon, aga kaasajas on see tunduvalt keerukam, see kujutab endast vastutusahelate võrku ja mida keerukam see nähtus on, seda hajuvamaks see muutub. Intern-, kui internetis ei ole olemas konkreetset vastutust, siis tekibki vastutamatuse tunne. ja kui vastutus muutub hajusaks, siis see on äärmiselt kahjulik. praegu on käimas Euroopa reguleerijate rühmas artikkel kahe, kakskümmend üheksa töörühmas töö selle üle, et määratleda, mida kontroll ja kontrollija selles keerukas keskkonnas ikkagi tegelikult tähendab. samuti on tarvis paremini mõista kohalduvat õigust. direktiiv on õigusakt, mis kohaldub Euroopas kõikides liikmesriikides ja direktiivis sisalduv vastus on, et kohaldub siseriiklik õigus vastavalt äh, sellele, kus kontrollija asub või on asutatud. nii et kui äh, internetis tegutseja on asutatud äh, Prantsusmaal, siis langeb ta Prantsusmaal asuva kontrollija võimu alla. teine norm on, et see kaldub ka juhul, kui andmete töötlemise vahendid asuvad Euroopas see asutamiskoha küsimus on muutumas järjest keerulisemaks. siseturu kontekstis on see võib-olla lihtne, aga see tekitab väga keerulisi küsimusi globaalsemas kontekstis. nii et äh, me peame konkreetsemalt mõtlema sellele, missugune õigus mingis olukorras kohaldub ja kas on tarvis täpsustada ja edasi arendada sellega seotud põhimõtteid. sisulisema poole pealt äh, mainiksin kolme küsimust, mis on olulisemad. ühte juba mainiti, nõusolek, aga me ei saa unustada, et nõusolek on üks legitiimsuse alustest, üks andmete seadusliku töötlemise alustest. kui direktiivi hoolikalt lugeda, siis võib sealt leida kuus erinevat legitiimsusalust ja kolm nendest on äh, väga tihedalt seotud nõusoleku põhimõttega. esiteks, nõusolek ranges mõttes, see tähendab ühemõtteline selge nõusolek. teine on leping see on samuti väga lähedalt seotud, sest ka lepingu sõlmimiseks on tarvis ühemõttelist nõusolekut. aga kui andmete töötlemine on osa lepingulisest suhtest, siis kehtivad natukene teistsugused reeglid. ja kolmas võimalus on huvide tasakaal. legitiimsed huvid ja äh, asjasse puutuva isiku põhiõigused. kui tasakaal on äh, rikutud, siis on võimalus esitada omapoolne vastuväide. nii et ka nõusoleku defineerimisel tekib keeruline olukord sellest, et äh, nõusolekut võib mõista kolmel moel. tavaline ühemõtteline nõusolek ja lepinguline nõusolek, mis tekitab oma raamistiku ja kolmandaks huvide tasakaal, kus andmesubjekt võib ka otsustada nii-öelda opt-out'i kasuks. ja kõige sellega kaasnevad muidugi ka täitmise tagamise probleemid. neljandaks, eesmärgi määratlemine põhiõiguste seisukohast tähendab see proportsionaalsust. kui teil ei ole selget otstarvet või eesmärki, siis kaovad ka kaitseklauslitega seotud võimalused. eesmärgi määratlemine võib olla raske, aga samas me peame tegema seda selgelt. oluline põhimõte on läbipaistvus samuti. see aitab tagada õigluse ja nii edasi. sellises keskkonnas, mis oma olemuselt on keeruline, on keeruline tagada ka läbipaistvust. internetikeskkond on võib-olla parim koht, kus kasutada ka tehnoloogilisi kaitsevõimalusi, mitte ainult äh, turvalisuse tagamise seisukohast, vaid ka inimeste privaatsuse ja eraelu tagamise seisukohast. kui luuakse veebilehekülgi, siis eh, nende kujundamisel peab arvestama inimeste privaatsuse tagamise nõuetega direktiivi seisukohast on ka terve rida erandeid, mis võivad lähtuda olulistest äh, avalikest huvidest ja nendega kaasnevad konkreetsed erimeetmed. on tarvis konkreetset ettekujutust sellest, äh, missuguseid kaitsemeetmeid on tarvis, kuidas need peaksid kohalduma ja nii edasi andmekaitseraamistik Euroopas on teatud mõttes äh, tasakaalustamata, sest see kohaldub ainult esimeses sambas. on hiljutine raamotsus, mis kohaldub küll kolmandas sambas, aga teise samba kohta meil raamistikku Euroopa Liidu tasandil ei ole. ja see tekitab äh, probleeme olukordades, kus omavahel põimuvad esimene, teine ja kolmas sammas. ja selline asi on järjest äh, asjakohasem ka interneti kontekstis. on üha kasvav tendents luua avaliku ja erasektori partnerlusi ja täpselt samasugust äh, fenomeni võib kohata ka interneti kontekstis, kus olem-, olemasolevad raamistikud ja nende põimumine tekitab ebatasakaalu, ühitamatust ja seepärast on väga oluline, et kui Lissaboni leping ratifitseeritakse, siis meil on uus stiimul tegeleda sellega tõeliselt äh, horisontaalselt ja täita need lüngad ja aidata tagada vastavust ja ühildavust. komisjon hiljuti algatas avaliku arutelu ja analüüsi andmekaitse raamistiku küsimuses. alguses toimuvad lihtsalt konverentsid ja üritused, aga ma arvan, et järgmise paari aasta jooksul hakkame lähemalt puudutama ka interneti küsimusi ja sellega väga konkreetselt seonduvaid aspekte. toimub ka telekommunikatsiooni võrgustiku läbivaatamine nii nõukogus kui parlamendis. olemasolevate põhimõtete ja raamistike kohaldamisel internetile on tarvis tagada ka mehhanismid puhuks, kui neid reegleid rikutakse. et juhul, kui rikkumine toimub, siis me saame selle kohta signaali see on oluline osa e-privaatsuse direktiivist, mida vaadatakse läbi. oma panuses sellesse arutellu olen rõhutanud, et kõigepealt on tarvis saavutada tasakaal äh, rikkumise teavitamise ja õige raamistiku vahel ja oleks hea, kui me ei piirduks siin vaid telekomi ja internetifirmadega, vaid hõlmaksime infoühiskonna teenusepakkujaid laiemalt, nagu näiteks äh, internetipangandus, interneti meditsiinialased leheküljed ja muu taoline. ma tean, et nõukogu ei toeta seda ideed omalt poolt väga tugevalt, aga ma leian, et see on oluline ja see peaks toimuma, eelda-, loodetavasti selles läbivaatamisvoorus või kui mitte, siis järgmises voorus. veel üks teema, mis on oluline, on see, et me peame tagama, et internetikeskkond, mis kajastab tegelikult meie igapäevaelu üha rohkem, et seal oleks tagatud vastav monitooring, seda ka avaliku erasektori suhetes on oht, et äh, internetiteenuse pakkujatest äh, tehakse lihtsalt äh, pidevalt jälgimise monitooringu läbiviijad. üks asi, mis on Lambrinidise raportis, on öeldud, et tegemist on paljude huvigruppidega, keskkonnaga, see tähendab, et paljud erinevad pooled peavad täitma oma rolli selleks, et saavutada head lõpptulemust. oluline on mõista, et internet on küll osa reaalsest maailmast, aga see aitab ka maailma ühendada geograafia internetis mängib järjest väiksemat rolli. kui tehakse koostööd standardite väljatöötamisel, on see äärmiselt oluline nii internetiõiguste deklaratsiooni väljatöötamisel kui ka andmekaitse põhimõtete edasiarendamisel üldisemas tähenduses Euroopa andmekaitseasutused praegu analüüsivad ülemaailmseid standardeid ja mm, selle aasta novembris eh, Madridis tahetakse astuda järgmine samm. järgmine test on järgmisel nädalal, kui ma olen Washingtonis ja siis ma tahaksin nii-öelda testida, eh, kui palju uus USA administratsioon eh, pooldab eraalgatusi, mis aitavad äh, luua sildu globaalsete standardite vahel. see ei ole intrigeeriv, vaid see on huvitav sealt positiivses mõttes. aga ma näen, et siin saab asju paremaks muuta. tarvis on parandada ka kasutajate teadlikkust nii noorte kui vanade hulgas on teadlikkuse tõstmine oluline. paar päeva tagasi artikkel kakskümmend üheksa töörühma esimees tegi avalduse koos Tšehhi andmekaitseasutusega ja seda mitte juhtumisi, sest eh, praegusel hetkel on Tšehhi Vabariigil oluline roll Euroopa Liidus ja selles räägitakse pikemaajalisest teadlikkuse tõstmise protsessist liikmesriikides ja vajadusest sellesse protsessi investeerida. see, et tegemist on paljude huvigruppidega, nõuab ka mitmekesiseid reguleerimise ja enesereguleerimise meetmeid sest rakendamine sõltub paljuski ka enesereguleerimisest. ja lõpuks eh, üks asi, eh, mis Lambrindise raportis on välja toodud ja mida ei saa siin mainimata jätta, on nõndanimetatud internet governance või internetihaldus. praegu on see suuresti eraalgatuslik, eh, valitsused erilist rolli ei mängi. meil on tarvis aga sellist raamistikku, kus ka avaliku sektori vastutus oleks paremini reguleeritud. ei tohiks luua siin ülereguleeritud keskkonda, aga avaliku sektori vastutus internetis toimuva eest peaks olema suurem ja ilmselt võite oodata lähiaegadel sellealaseid algatusi ka institutsioonidelt. Uh, suur tänu, mis on sind suur tänu selle tõeliselt paeluva arutelu eest. ja need öö, ma arvan, et järjest rohkem inimesi on teadlikud nendest teemadest ja seepärast puudutab see tegelikult miljoneid inimesi, mida me täna siin arutame. arutame nüüd arutelu, ma tean, et et äh, härra professor peab umbes kahekümne minuti pärast lahkuma. ja kuivõrd on küsimusi ja kommentaare tema sõnavõtu kohta, sii-, kui neid on, siis võib-olla esitage need kõigepealt, sest hiljem teil enam selleks võimalust ei ole. kas keegi soovib sõna? Yes, please. Could you state your name and kas te ütleksite ka oma nime ja organisatsiooni, mida te esindate? tere hommikust, minu nimi on mi,, mina olen Kreeka esindaja Eurojustice. kõigepealt ma tahaksin tänada selle võimaluse eest osaleda sellel kuulamisel Äh, meie jaoks Eurosastis on muidugi väga tähtis ähm, nõukogu otsus kahekümne kaheksandast veebruarist kaks tuhat kaks, mis puudutab küberkuritegevust. aastal kaks tuhat kaheksa on meil olnud palju äh, küberkuritegevuse juhtumeid, mida me oleme uurinud, <clears throat> oleme vahetanud kohtualast informatsiooni, oleme teinud mitmeid õigusabi taotlusi, on äh, olnud Euroopa vahistamismäärusi. see teema on seega väga äh, ajakohane, see on tähtis teema ka Euroopa Parlamendi jaoks. me leiame, et uurijad ja prokurörid peavad omama konkreetseid spetsiifilisi teadmisi ning ka oskusi tegelemaks küberkuritegevuse juhtumitega küberkuritegevus on, on üks suuremaid rahvusvahelisi probleeme, võrgustiku puudumine on suureks probleemiks võitluses sellise kuritegevusega ja me näeme seda väga selgelt oma igapäevases töös. koordineerimine ning äh, infovahetus on meie jaoks esmatähtis selleks, et läbi viia uurimist ning ka ühised uurimismeetkonnad on väga tähtsad, tähtis on ka õiguskonfliktide ärahoidmine. politsei on samuti tähtis koostöö osaline. oktoobrikuus korraldasime eelmisel aastal esimese küberkuritegevuse teemal seminari Ateenas sellel osalesid tähtsamad sidusrühmad, esindajad Euroopast ja ka Ameerikast. ja seal rõhutati selliseid olulisi teemasid nagu terrorismi vastane võitlus internetis, kri-, kriitilise infrastruktuuri haavatus, äh, võrgustike, kommunikatsioonide haavatavus elektrooniliste tõendusmaterjali kasutamine kohtutes, härra Lambrinidise soovitustes nõukogule oli soovitus number kaks, kus räägitakse õigusloojate dialoogi intensiivistamisest ning kohtute dialoogi intensiivistamisest. ma arvan, et see on väga tähtis aspekt, mille kallal tuleb edasi töötada ning Eurojust Äh, on valmis andma igakülgset abi äh, ka parlamendile. me toetame täielikult äh, parlamendi algatust, internetiõiguste vallas ja tahaksin iseäranis tänada härra Stambrinidist temapoolse panuse eest ning Eurojustina toetame teid teie kõikidel kõikide sammude juures. suur tänu, mul on lühike küsimus. Ateena kohtumisel, kas te kaalusite ka seda näiteks, et kutsuda sinna Euroopa andmekaitse inspektor või keegi, kes oleks sellesse arutelu lisanud ka eraelukaitse aspekti või jäi see välja teie aruteludest? suur tänu me keskendusime operatiivtööle ning üksikjuhtumite arutamisele, juhtumitele, kus asi ei kulgenud just tõrgete ette, me uurisime, mis juhtus ja mida oleks võinud paremini teha, me keskendusime üksikjuhtumite arutamisele. seega seda küsimust me ei arutanud, kuid me küll mõtlesime sellele. ja meid muidugi alati huvitab andmekaitse aspekt alati linking to, to this connection. Äh, selles seoses, rääkides küberkuritegevusest, on täiesti legitiimne, et Eurojust on sellesse kaasatud, kuid äh, vaatame asja teisest perspektiivist, küberkuritegevuse konventsioon Euroopa Nõukogus kuhu, kuhu, mille on alla kirjutanud paljud mitte-Euroopa riigid, see on, seda on ka laialdaselt ratifitseeritud. andmekaitsekonventsioon kaheksakümne esimesest aastast kavandati samuti selleks, et ta oleks avatud konventsioon, et, et seda samuti ratifitseeritakse Euroopa välistes riikides ning tegelikult on Euroopa Nõukogu äh, juhtinud tähelepanu just andmekaitse konventsiooni, konventsioonile selles kontekstis. süberkuritegevusealased jõupingutused peaksid käima käsikäes andmekaitsealaste jõupingutustega, sellele tuleks läheneda kui paketile. seega teis-, paljudes riikides nähtav küberkuritegevuse alane äh, entusiasm peaks, peaks kulgema selliselt, et ka andmekaitsestandardeid arvestataks samas kontekstis. see muudaks tegevuse palju legitiimsemaks ja see olekski minu ettepanek. suur tänu, härra Sanchez. Gracias, presidente, gracias, Stavros. suur tänu, suur tänu, Stavros. ma tahaksin tänada mõlemaid sõnavõtjaid nende väljapaistvate ettekannete eest ja mul on kaks küsimust. interneti kasutamise konkreetsete juhtumite kohta. kõigepealt elektrooniline hääletus erinevatel valimistel, seda kasutatakse erinevates liikmesriikides ja siin on väga suured pettuse ohud. see on tähtis kodanike jaoks nende jaoks, kes ei äh, ela oma päritoluriigis ja kes saavad hääletada oma asukohariigis. seda võiks näiteks järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel kavandada, mida võiks teha selleks, et need valimised oleksid äh, turvalised ja teiseks, alaealiste kaitse internetis. Stavros rääkis äh, pakkus välja lahendusvariante, kuid me peaksime palju kategoorilisemalt asjale lähenema. Stavros oma raportis ütled sa, et sa äh, toetad seda, et arvutite tootjad juba näeks ette kaitsemeetmed. mida võiks siin ette võtta, ma tahaksin ära kuulda meie sõnavõtjate seisukoha. Uh, no, as I, as... suur tänu. nagu nagu ma, ma tervitasin alguses Aleksander Alvarot, tahaksin ka tervitada härra Popat, kes on Rahvapartei variraportöör. tänada äh, raporti täiustamise eest. Te räägite nüüd küberkuritegevusest. igasugune tegevus mille puhul jagatakse isikuandmeid, loob võimaluse identiteedi varguseks. ja küsimus ongi, milline äh, millise, mida, millist nõu tuleks anda interneti kasutajatele, kellel on mitmeid identiteete internetis, selleks et ära hoida identiteedivargust? Thank you very much uh, suur tänu, kui rohkem küsimusi ei ole praegu, praeguses arutlusvoorus, siis lähemegi vastuste juurde. Te võite siis vastata ja samuti teha oma kokkuvõtvad märkused. kõigepealt professor Rodota. La questione del voto elettronico è molto controversa. suur tänu, elektroonilise Äh, hääletuse küsimus on väga pole-, poleemikat tekitav, siin on tehnoloogilised aspektid, äh, turvalisus, äh, pettuste manipuleerimise ärahoidmine. hetkel pole kahtlust, et elektrooniline hääletamine sellistes riikides nagu näiteks Brasiilia, kus e-valimised on laial, laialdaselt tuntud see suurendab osalust valimistel, sest e-valimised, selle kohta on tehtud palju uuringuid ja väga, selgub, et raske, raske on lahti siduda tehnilisi ja julgeoleku aspekte teineteisest. see polnud sugugi iseenesestmõistetav algusest peale väga positiivne tundus idee, et igaüks võis hääletada oma kodus, oma tugitoolis istudes, räägiti isegi perede hääletamisest, et terve perekond võiks hääletada ilma, et keegi oleks pidanud kodust välja minema. selle, selle asemel, et äh, minna hääletusboksi ja seal oma hääl anda et see võimaldas äh, perekonnaringis äh, küsimusi arutada ja see siis pidi veel, veel osalust suurendama, mina olen pärit Itaaliast. ja, ja te teate võib-olla et arutelud äh, perekonnas, see tähendab tegelikult itaalia keeles kahte asja, see viitab ühtlasi maffiale see tähendab, et äh, e-hääletamisega on teinekord seotud üsnagi suured riskid. elektrooniline hääletamine demokraatlikus äh, ühiskonnas võib võib äh, tõustada ennetavaid aspekte. kui e-, e-hääletamisel e on poliitiline mõõde siis näiteks Brasiilia näite varal on näha, et valija ei kasuta e-valimiste võimalust mitte ainult ähm, e-hääletuste ajal, vaid äh, kasutab internetti ka info saamiseks. teine küsimus oli siis alaealiste kaitse alaealisi tuleb kaitsta, see on täiesti selge. näiteks äh, mängude puhul äh, on vaja Euroopa Liidu nõusolekut selleks, et kaitsta kõigepealt juba laste füüsilist tervist. hoida ära terviseriskid aga siin ma oleksin siiski ettevaatlik. sest äh, tootjad minu meelest tõepoolest, äh, see poleks liig, kui nendeltki nõutakse äh, turvalisuse aspektidega arvestamist. kui me nüüd aga kasutame alaealiste kaitsmise argumenti eesmärkidel, mis ei ole kuigi moraalsed siis tuleb olla tähelepanelik. näiteks USA-s hiljuti äh, arutati seadusloome küsimust just selles valdkonnas, sest ameeriklased soovisid saavutada sellist tasakaalu, mis ei piiraks sõnavabadust. Let me comment on, on ma kommenteeriksin identiteedivarguse küsimust vastuseks esitatud küsimusele. tähtis on rõhutada seda, et peamine prioriteet selles kontekstis on tagada, et olemasolevad eeskirjad isikuandmete kaitse kohta leiavad rakendamist. see on tähtis vahend, mis võimaldab ära hoida identiteedivargust, tagada õiglast andmed töötlust ja aruandekohuslust, kes tagab samuti aruandekohusluse. teiseks, mitmete identiteetide kasutamise võimalus internetis on alati olemas ja see on võib-olla hea lähenemine. teadlikud kasutajad võib-olla saavad just sellel viisil oma huve kaitsta kui aga mitmeid identiteete kasutada, kasutatakse näiteks tervishoia äh, valdkonnas, siis tekitab see aga suure segaduse. seepärast me ei peaks sellest tegema mingisugust standardit, standardlahendust. me peame olema ka ettevaatlikud siis, kui me räägime sellest, et tuleb rangelt identiteeti määratleda, et teha seda ainult siis, kui identiteet on tõesti tähtis. ja et siin me kasutame ka üht, ühtselt määratletavaid äh, identiteerimisvahendeid nagu pass, elektrooniline identiteet. selleks on väga, vaja väga selget keskkonda. paraku juhtub liigagi sageli et seda rõhutatakse mingi konkreetse eesmärgi puhul. ning äh, teised kasutajad peavad tegelema tagajärgedega, ma räägime siin sel-, ma räägin siin sellest, et me rõhutame elektrooniliste passide tähtsust. ja tähtis teatud kontekstis ja siis me ütleme, et jah, seda kasutatakse äh, era- ja, ja avaliku sfääri eesmärkidel ja siis me oleme libedal teel. kui me, kui me võtame kasutusele biomeetrilised andmed selleks, et äh, isiku ainuidentiteet oleks võimalikult turvaline. ja kui me, ja kui me siin kardame identiteedivargust, siis me õõnestame omaenda lähenemist meie sõnum peab olema see, et me peame lähenema asjadele terviklikult ja, ja konteksti osas olema väga ranged. loomulikult on olemas ka turvalised keskkonnad, kus krediitkaardi infot kasutatakse korralikult näiteks, kuid me peame alati saama tagatise nende keskkondade turvakvaliteedi kohta. Äh, eraelu aspektid, nendest ma rääkisin oma eelmises sõnavõtus. me peame mõtlema näiteks logodele, ehm, ja muule, mis võivad meile anda suuremat kindlust lähiaastatel. näiteks Facebooki keskkonnas on mitmel identiteedil oma mõte. seal on inimesel võib-olla mõttekas olla, mitte väga konkreetne, kuid see on üsnagi primitiivne viis oma huvide kait-, kaitsmiseks. Thank you very much indeed uh.... suur tänu. selle, kas, kas teil on midagi lisada? suur tänu minu küsimus oli härra Hastingsile ja ma sain vastuse täna. So uh, now we move to the uh... Läheme siis nüüd edasi teise vooru juurde. kas Hossein, Jim Kilok, Steve Pies, ma paluksin teid siia laua taha. professor peab lahkuma, härra Hastings. Äh, kui te soovite siia laua äärde jääda, siis palun. This wouldn't happen without you. Yes be unbearable. Thanks. I will stay, stay for a while and then Excellent. Okay, okay. Now let me get this chance as the panels are changing uh, to, uh, to thank uh, to kasutaksin siin võimalust tänada Helena Vassiljud, kes on meie administraator ja tänaksin ka omaenda assistenti tema poolt ära tehtud töö eest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 so close to home. Ah, I know, no, no, no. No, no, th thanks a lot. Appreciate it. Okay, apologies for this uh, slight interruption. Äh, pean vabandama selle väikese istungi katkestuse pärast ja läheme nüüd edasi arutamaks üksikisikute võimalusi ja ohtusid internetis. sissejuhatavas osas juba mainisid neid küsimusi nii härra Rodota kui härra Hastings, kuid nüüd meil on siinkohal väga tuntud eksperdid. meil on äh, suur au ja hea meel vastu võtta siin doktor Gas Hosseini, kes esindab Privacy Internationali. siin on härra Jim Kilok, kes äh, on Open Rights Groupi tegevdirektor ning professor Steve Pears Essexi ülikoolist, kes, nagu ma ennist selgitasin, koostas meie komisjoni raporti ähm, internetiõiguste deklaratsiooni ning äh, praegu kehtiva õiguskeskkonna kohta põhiõiguste vallas internetis kõigepealt ma annaksin sõna härra Hosseinile. suur tänu selle kutse eest, väga suur rõõm on olla taas siin teie ees. olin äh, Washingtonis eelmisel nädalal ja seal oli tunda meeleolu muutust. Bushi administratsioon on ametist lahkunud, nii et äh, et see, et USA juhtis maailmas halbade poliitikate osas, on nüüd hakanud kaduma. teatati, et USA kavatseb nüüd uurima hakata, kuidas nad ain-, andmete säilitamisele hakkavad lähenema. ja nad, üks põhjus, miks nad leidsid selle vajalik olevat, oli, et Euroopa tegeleb sellega. kuidas on siis võimalik, et äh, et ideed, mida arutatakse USA-s, on sündinud äh, Euroopas ja jõuavad siis taas jälle Euroopasse tagasi. siin oli näha ühist trendi kogu maailmas. koos kolleegidega rändasime kaks kuud Aasias ja Aafrikas eelmisel suvel ning samuti ka novembris ja detsembris kohtusime valitsuste esindajatega, ametnikega, kodanikuühiskonnaga, ekspertidega ja me, kui me olime näiteks Filipiinidel, siis äh, me nägime, kuidas, äh, kuidas räägiti Euroopa küberkuritegevuse konventsioonist. Nad ei teadnud, mis seal, mida see sisaldab, kuid nad teadsid, et see on olemas. Nad rääkisid andmete säilitamise poliitikast, kõik oli oli näha seda, et, et pead, et seda kõike peetakse vajalikuks, sest Euroopa tegelevad sellega. Bushi administratsiooni ajal ameeriklased leidsid, et nemad on maailmas liidriks. nüüd on, on olukord muutunud pärast valimisi, on uus administratsioon, uus mõtlemine, kuid Euroopa ei ole muutunud. ja Euroopa saadab nüüd valesid poliitikaid maailmas ja on, ja teeb valepoliitikat. Euroopa institutsioonid sageli, Euroopa Parlament, komisjon nendest räägitakse. Aafrikas näiteks koht, kohtusin Djibouti valitsuse immigratsiooniministriga ja teda huvi-, teda näiteks huvitas väga eh, Djibouti kodanike sõrmejälgede kogumine. ja mina küsisin, et kuidas te kavatsete üldse selle eest, kuidas teil nii palju raha on? ja nemad ütlesid, aga Euroopa Liit rahastab seda. aga nüüd äh, hiljuti viibisime ka Kirgistanis, kus Kirgistani valitsus arutas, kas tuleks äh, rakendada Vene või Euroopa Liidu kommunikatsiooni järelevalvesüsteemi. ja Pakistani kolleegid novembris rääkisid uuest äh, seaduseelnõust küberkuritegevuse vallas, kus järgitakse jällegi Euroopa eeskuju, Euroopa Nõukogu juhtnööre, kuid kui seda poliitikat lugeda, siis tegelikult on see üks suur segapudru ja see tegelikult kahjustab elektroonilist kaubandust, ligipääsu internetile Pakistanis, kuid ega nemad seda ei tea. valitsus räägib äh, järelevalvest, sellest, et Euroopa on seda kõike teinud ja järelikult tuleb seda teha. ja paradoksaalne on see, et küberkuritegevuse konventsioon ei puuduta andmete säilitamist, Pakistan tegeleb andmete säilitamisega. ja nendel on lühem säilitamise aeg kui see, mida soovis Euroopa Parlament. seda küll võib muuta vastavalt ministrite suvale hiljem. Nad järgivad Euroopat äh, selle tegevuse kriminaliseerimise mõttes ja näiteks küberkuritegevuse eest on ette nähtud surmanuhtlus nad järgivad Euroopa eeskuju, kas see on nüüd see ere eeskuju, mida te tahate ülejäänud maailmale näidata? Peter Hastings ütles väga õigesti, et miks siis ei räägita ka andmekaitses direktiivides, miks seda keegi ei soovi universaalseks muuta? ja miks räägitakse ainult küberkuritegevusest? Euroopa Liit peaks siin olema inimõiguste majakas, aga tegelikult on hoopis halb eeskuju. paar aastat tagasi, vaatamata kõigile jõupingutustele, Euroopa Parlament võttis vastu andmete säilitamise eh, e-, eeskirjad, eh, vastasel korral väidetavalt oleks juhtunud midagi väga hullu ja nüüd viib Ameerika administratsioon seda miljon sammu edasi, Briti valitsus seda miljon sammu edasi et salvestada internetiliikluse andmed, kes vestleb kellega, kes chatib kellega, kes on kellega sõber Facebookis, äh, lasta internetiteenuse pakkujatel äh, säilitada kõik need andmed andmebaasis ja siis äh, võimaldada kasutada neid õiguskaitseasutustel Ühendkuningriigis, valitsusametnikel ja nii edasi. see on järgmine samm andmete säilitamises tegelikult see on täpselt seesama, mida Bushi administratsioon püüdis teha NSA spiooniskandaalis ja see tõi kaasa isegi president Bushi tagandamise üleskutsed, aga nüüd Ühendkuningriik kavatseb sedasama poliitikat rakendada. aga, ja siis võidakse, USA otsas võidakse öelda, et äh, selleks, et see poliitika võiks olla tõhus, äh, kõigepealt peab Euroopa seda tegema samuti. ja siis äh, pöörduda Euroopa Parlamendi poole, institutsioonide poole ja öelda, et kui seda ei tehta, siis maailm kukub kokku. ja siis USA-l on jälle eeskuju öelda, vaadake, Euroopa Liidus seda tehakse, meie peame sedasama tegema. see on selline kahetsusväärne protsess. ja käesolev raport tegelikult on võimalus äh, pöörata ümber need suundumused. ma olen väga optimistlik, sest siin raportis on välja toodud äh, kõik need olulisemad küsimused, mitte üksnes äh, ideed selle kohta, kuidas kodanikuvabadusi internetis kaitsta, vaid väga konkreetseid valdkondi, näiteks nagu isiku profileerimine internetis. enamik inimesi ei tea, mis ulatuses see üldse toimub. ja käesolev raport on tegelikult üks esimesi dokumente pika aja jooksul, kus äh, puudutatakse nõusoleku küsimust. mitte üksnes äh, kui sellist kohustuslikku põhimõtet, vaid äh, kui põhimõtet, mis määratleb ära võimusuhted. mul oli tohutult hea meel näha, et selliseid küsimusi üldse keegi kaalub oma dokumendis. digitaalne identiteet samuti mis äh, on seotud inimese digitaalse väärikusega teatud mõttes, samuti kolmandate osapoolte poolt hoitavate isikuandmete avaldamine. see on äärmiselt oluline teema, kõik teavad, et see on oluline. meil on olemas nõndanimetatud cloud computing põhimõte, aga kui me ei piira andmete avaldamise võimalusi või juurdepääsuvõimalusi õiguskaitse äh, asutuste poolt, siis äh, cloud computing ud ei saa toimuda. Äh, veel üks asi, ma tahan tegelikult täpsustust, seal on äh, mainitud seda, kuidas me peame piirama süstemaatilist äh, järelevalvet, äh, mis on ka internetis, ma ei tea, kas selle all mõeldakse ka äh, andmete säilitamist, kui jah, siis see on äärmiselt paljulubav, kui aga ei puuduta, siis me ei ole tegelikult lahendanud mitte midagi. andmete säilitamise poliitika muutis andmekaitse seadusakte öeldes, et andmete säilitamine iseenesest ei tähenda inimese eraellu tungimist. see oli tohutu samm edasi, kui me nüüd seda sammu tagasi ei tee, siis me ei suuda takistada varsti ettevõtjaid, kohalikke omavalitsusi, õiguskaitseasutusi, kõiki muid asutusi, sest kõik hakkavad ütlema, et andmeid võib ju koguda, see iseenesest ei tähenda ju inimese eraellu sekkumist. nii et tegemist on äärmiselt paljulubava hetkega minu arvates Äh, aga ma leian, et äh, Euroopa Liit on välja vahetanud Bushi administratsiooni äh, oma ideede maailmale pealesurumise osas, aga nüüd on aeg muutuseks. Bushi administratsioon kadus valimiste tulemusel. Euroopas on liikmesriikidel oma valimistsüklid, Euroopa Parlamendil oma valimistsükkel, aga ei ole sellist ühte ühtset hetke, kus võivad tulla korraga sisse uus poliitika, uued ideed, kus äh, protsessid võidakse ümber pöörata, aga praegu selle raportiga ma näen suurt võimalust pika aja jooksul uh,. <coughs> aitäh nende kommentaaride eest, edasi uh, Jim Killock, Open Rights Grupi tegevdirektor. aitäh kutse eest sellele kohtumisele. mikrofon kõnelejale, palun. vabandust, aitäh. ma püüan rääkida nendest äh, probleemidest, mille, mida meie näeme Open Rights grupis eriti see, mis puudutab inimeste eraellu sekkumist liikmesriikide poolt, eriti Ühendkuningriigis, sest meie tegeleme nende küsimustega eeskätt Ühendkuningriigi kontekstis. ja võib-olla me peaksime siin paar positiivset asja välja tooma. Open Rights Group leiab, et digitaalse minaga seotud võimalused internetis on tegelikult paljuski positiivsed, on hulgaliselt võimalusi eh, osaleda poliitilises protsessis, eh, avaldada oma seisukohti ja on väga palju positiivseid võimalusi, nii et mitte kõik ei ole halb sellega seoses. aga nüüd, kus ühiskond on läbi imbunud digitaalsest ajastust, on siin ka mitmeid muid aspekte, mis äh, võivad õõnestada inimõigusi ja need äh, muudatused on seotud ka õigusliku raamistikuga, nagu, nagu eelkõneleja juba ütles. ja on seotud äh, tehnoloogia potentsiaalidega teha kas head või halba me kõik mõistame, et digitaalne info on odavam, seda on äh, odavam säilitada, seda on äh, lihtne pika jooksul hoida, samas ka lihtne hävitada. Äh, andmeid on lihtsam analüüsida ja on lihtsam neid koguda üha rohkemate olukordade kohta. nii et andmete analüüs muutub järjest laiemaks. oht on see, et võib tekkida palju negatiivseid tagajärgi, identiteedivargust on juba mainitud, samuti on probleeme inimeste nõusoleku määratlemisega oma andmete kasutamiseks äh, ja on oht, et võib tekkida tõrkeid ja probleeme õigusemõistmises ja kodanike hakatakse nägema lihtsalt statistika objektidena. ettevõtjad samuti koguvad tohutul hulgal andmeid inimeste kohta ja tulemuseks võib olla ka inimväärikuse vähendamine, sest lihtsalt teie varasemate statistiliste andmete põhjal võidakse otsustada teie kui isiku üle. ja ei arvestada meie hetke praeguste vajadustega, vaid meie hindamisel lähtutakse sellest, mida me varem oleme teinud ja missugused andmed meie kohta varasemast on. valitsuse teenustega tulevikus on seotud mitmed mured, selles uh, andmete väärkasutamiseks. ja väga raske on võib-olla tõmmata igal pool selgeid piirjooni tihti ei mõelda uute teenuste puhul inimeste eraelu kaitsmisele ja uusi teenuseid kasutatakse sellistel otstarvetel, milleks neid varem ei kavandatud, näiteks äh, ühistranspordikaardid, äh, millega seoses kogutud andmeid äh, analüüsitakse ja need äh, võivad anda vägagi üksikasjaliku pildi inimese eraelu kohta ja nende andmete säilitamise otstarbekus ei ole selge ja ei ole selge, miks äh, taoline andmekogumise võimalussüsteemi üldse tekitati. politseile on nende ühistranspordi Oyster-kaartidega kuue kuu jooksul antud nelisada, neljasajal korral juurdepääsuõigus andmetele. see on selline järelevalve õigus, mis politseile on antud ilma avalikkuse või parlamendi nõusolekuta ja kui mõelda selle üle, siis äh, andmed inimeste liikumise kohta lähevad tunduvalt kaugemale kui varasemalt salapolitsei õigused või õigused, mis olid äh, asutustel autoritaarsetes riikides kolmkümmend aastat tagasi. juurdepääs taolistele andmetele peaks toimuma igal üksikjuhtumil eraldi, see tuleb otsustada igal üksikjuhtumil eraldi aga sellise tegevuse üle puudub äh, tõhus järelevalve, eriti Ühendkuningriigis. on veel mitmeid projekte Ühendkuningriigi ID-kaardid äh, või Schengeni infosüsteem, mis tekitavad muresid ja mille potentsiaal on koguda väga üksikasjalikke andmeid inimeste eraelu kohta samuti Ühendkuningriigis äh, autonumbrimärkide automaatse tuvastamise süsteem. ja on tehtud ettepanek säilitada informatsiooni kuni viieks aastaks, ilma et selle üle oleks toimunud korralikku avalikku arat-, arutelu Need protsessid tekitavad tõsiseid muresid kodanikuvabaduste seisukohast. proportsionaalsuse küsimus on äärmiselt tähtis selles kontekstis. sellist tegevust tuleb piirata proportsionaalsuse põhimõttest lähtuvalt. samuti on ohuks see, et aeg-ajalt esineb juhuslikku andmete kadu. seda peaks see ja selline andmete kadu ei sõltu tihti inimeste koolitusest, vaid eh, sellest, eh, mida tehnoloogia üldse võimaldab, on krüpteerimise tehnoloogia puhul matemaatika on küll perfektne, aga võrgustikud ei toimi normaalselt ja inimesed on hooletud. on kaotatud äh, tohutul hulgal andmeid erinevatest andmebaasidest äh, Ühendkuningriigis. turvalisse andmebaasi loomine Äh, mis oleks täielikult turvaline ja samas tagaks juurdepääsu sadadele inimestele, on praktiliselt võimatu. arvutiteadlasi ei ole eriti esindatud Ühendkuningriigi valitsusstruktuurides ja seda samamoodi ka teistes Euroopa riikides ja samas tegeldakse väga mahukate äh, andmebaaside projektidega. valitsused kuulavad pigem kommertstehnoloogia pakkujaid kui arvutieksperte hiljuti esitati küsimus, kas Ühendkuningriigi valitsus on palganud mõne arvutiteadlase, vastus oli, et ei, et aga me teeme seda, kui rahasid selleks tekib. Euroopas on häid näiteid, Euroopa andmekaitse inspektor ise näiteks palkab äh, vastavaid eksperte ja konsulteerib nendega. nii et head praktikat võib kohata, aga suuremates riikides tihti seda ei tehta. turvalisus on asi, mille peab äh, saama paika esimese katsega, mitte alles mitmenda katsega. IT-spetsialistid äh, samuti kaebavad äh, selle üle, et valitsuse IT-projektide turvaelemendid on äärmiselt äh, madala kvaliteediga. turvalisus on aga see, millest sõltub meie eraelu kaitstus. kui tohib äh, puudutada nüüd mõningaid probleeme seoses äh, andmete kogumisega valitsuse poole andmete kogumine on äärmiselt oluline probleemvaldkond Open Rights Groupi jaoks. Ühendkuningriigis internetiteenuse pakkujad ja telekomi firmad koguvad andmeid vastavalt Ühendkuningriigi seadusele andmete säilitamine olevat oluline äh, terrorismi vastu võitlemiseks, aga selle kohta on väga vähe tõendeid, et see tõesti nii on. Ühendkuningriigis kasutatakse neid andmeid terveks reaks muuks otstarbeks, ilma et puuduks kohtulik järelevalve või muu järelevalve ja on olnud naeruväärseid juhtumeid, kus kohalikud omavalitsused äh, taotlevad selliseid andmeid kontrollimaks näiteks, et kas lastel on õigus käia äh, või teatud koolis või mitte. andmete kogumine näiteks emailide ja SMS-ide puhul tähendab äh, tohutut sekkumist eraellu eriti tänapäeval. varem ei saatnud inimesed mitukümmend kirja päevas, nagu nüüd tehakse emailidega ja me ei kontakteerunud eh, sõpradega SMS-ide kaudu. aga nüüd seda tehakse, selle kohta kogutakse andmeid andmete kogumine sellisel moel tähendab tohutut sekkumist meie eraellu. digitaalsed jalajäljed jäävad meist maha igale poole. see mõjutab avalikkuse teadlikkust ja reaalsustaju ja mõjutab meie käitumist. kui vaadata mõnda terrorismialast veebi lehekülge, midagi taolist, sellest jäävad maha andmed. kui eksisteerivad ühiskondlikud probleemid, nagu ka Põhja-Iirimaal või mujal toimub äh, tugevam isikute tegevuse jälgimine. tarbijate usaldusväärsus on äärmiselt oluline. tarbijad, kui nad ei usalda, teenusepakkujad võivad minna mujale. näiteks see, mis juhtus Facebookiga, kui nad muutsid oma tingimusi ja kui tarbijad äh, tõstsid selle vastu mässu ja teenusepakkuja pidi oma praktikat koheselt uuesti muutma. andmeid peaks koguma ühemõttelise tarbija nõusolekuga ja ka võimalusega vajadusel protsessi tagasi pöörata ja andmeid kustutada, kui seda nõutakse Commission safe harbor provisions or binding corporate rules say. In the US data USA-s kuuluvad andmed andmete säilitajatele ja mitte üksikisikutele. regulatiivses mõttes inimesed lihtsalt ei loe erinevaid äh, lepingu tingimusi ja me peame hakkama selle küsimusega tegelema. Nad ei loe, nad lihtsalt äh, vaatavad sellele üsna hooletult ja samas need reeglid, samas need tingimused muutuvad. võtame ühe näite. kui, siin on väga hea, heaks algatuseks internetiõiguste deklaratsioon. ka turu turundustehnoloogiad võivad, ta-, võivad sekkuda inim-, isikuandmete küsimusse. Microsoft on siin äh, liidrirollis. Youtube'i keskkonnas. erasektori panustena on need väga olulised sammud. nüüd rääkides reklaamist, siin me näeme tõsiseid probleeme. internetireklaami büroo eelmisel nädalal äh, andis välja kukkidel põhineva äh, süsteemi koh-, kohase raporti, see, see kahjustab tõsiselt opt-out põhimõtet. inimesel on ainus, äh, ainus variant, kas kukid kustutada või vahetada arvutit. interneti öö, reklaam on tõesti muutunud kahjur tarkvaraks. kui, kui tehnoloogia ei ole kohane, siis tuleb tehnoloogiat kavandada teisel viisil. kui me räägime sirvijatest see on asi, mis inimesest kõneleb väga palju. inimesel peaks olema võimalik otsustada, kas seda avalikustada või mitte. kuid ähm, see ei ole su-, sugugi internetioperaatorite soov. enne enne kokkuvõtete tegene-, tegemist tahaksin ma rääkida sellest, et komp-, kommunikatsioon on kahesuunaline liikumine, sisu saadetakse ja võetakse vastu. mõni, andmed on mõnikord avalikud. sa veebifoorumites peetakse sageli avalikuks informatsiooniks isiklikke andmeid. tarbijaid tuleb kaitsta nende andmete omastamise ja kasutamise eest. Foorumid peaksid informeerima oma kasutajaid sellest, et äh, andmeid kavatsetakse kasutada ja uurida. kuid nõusolekut küsitakse ainult ühes kommunikatsiooniahela osas. siin rikuvad just reklaamijad terve mõistuse eeskirju. mul on väga hea meel, et Suurbritannias me uurime Briti valitsuse tegevust selles vallas. kokkuvõttes eraelu kaitse peab olema valitsuste tegevuse keskmes, tuleb palgata arvuti, äh, spetsialiste tuleb kaasata erasektor kohasel viisil, suhted tarbijatega peavad olema läbipaistvamad peab olema ka vastutus äh, rikkumiste eest, majandusmudel peaks hakkama peegeldama ka ohte, mis kaasnevad äh, tarkvara kasutamisega. andmete säilitamise küsimuse üle tuleb mõelda enne, kui kodanikel hakkab tekkima tõsine mulje, et neil pole enam eraelu. suur tänu! ja lõpetuseks ja järgmise kõnelejana saab sõna professor Pierce. suur tänu teile kutse eest, suur tänu selle võimaluse eest äh, ka koostada uurimus sellel väga olulisel teemal. Äh, tuleksin minu uurimuse põhielementide juurde ja teeksin mõned täiendavad kommentaarid. Äh, see uurimus jaguneb kahte ossa kõigepealt me arut-, arutan siin interneti õiguste deklaratsiooni ja siis küberkuritegevust, kuid siin nende kahe osa vahel on ka seos. iseäranis äh, on mind huvitanud süber, süberkuritegevuse reguleerimine, mis on kõige otsesemalt seotud inimõigustega. see on kahesuunaline, kaheaspektiline küsimus, on võimalik inimõigusi kaitsta, nagu näiteks kaitstes eraelu või äh, alaealisi, näiteks Euroopa õiguste harta on õigus inimõigustest, kuid äh, küberkuritegevuse regulatsioon tekitab ka ohtusid inimõigustele, iseäranis mis puudutab õigust eraelule ja sõnavabandust. seega minu, oma kokkuvõtetes ma uurin siin seoseid äh, küberkuritegevuse ja internetiõiguste vahel. nüüd kõigepealt internetiõiguste deklaratsiooni juurde selle teemaga ma hakkasin tegelema sellepärast, et see oli minu raporti mandaat iseenesest. ma tahtsin avameelselt arutada seda, kas meil on seda vaja. siin on põhiküsimuseks see, et kas see annaks lisandväärtust inimõiguste kaitsele, eriti kui neid rakendataks äh, läht-, nähtavamalt internetis või selgitades, kuidas inimõigusi kaitstakse interneti kontekstis, tõstes standardeid või, või luues miinimumstandardeid inimõiguste kaitse alal internetis. ma ei arva, et me peame koostama uue siduva teksti. ma tegin ettepaneku, et pigem tuleks uurida, kuidas olemasolevad kaitsetasemed rakenduvad internetis ja kuidas sellel annaksid oma nõusoleku erinevad äh, sidusrühmad, kes on internetiga seotud? ja kuidas me saaksime toetust sellisele internetiõiguste deklaratsioonile? ma rääkisin, et äh, sellest, et et see, selle eesmärk on äh, arutelu kõigepealt esile kutsuda, et see ei ole mitte tingimata ainus, ainus viis asjale lähe, lähenemiseks, see algas Euroopa Parlamendist, võib-olla interneti kasutajad võiksid samuti omalt poolt mingisuguseid algatusi teha mingisuguse teksti koostamiseks. kui initsiatiiv tuleb väljaspoolt Euroopa Liidu institutsioone, siis võib-olla tekib äh, tekst, mis on erinev rahvusvahelistest kohustustest või Euroopa Liidus kehtivatest inimõiguste põhimõtetest ja kokkuvõttes võiksid tekkida õiguslikud probleemid, äh, konflikt nende tekstide vahel. kuid oluline on siiski, et selline algatus toimub, et äh, toimub äh, seisukohtade ühildamine inimõigusi puudutavate küsimuste sõnastuses vähemalt olemasolevaid standardeid tuleb kaitsta ja mitte nõrgendada. meil peab olema kvalifitseeritud rakendamine, mitte piiratud rakendamine. tähtis oleks selle küsimusega tegeleda ÜRO tasandil, ettevõtete tasandil, mis oleks laiem kui piirdudes ainult näiteks Google'iga, mis on ainult üks osapool võime ju ette kujutada, milline on Google'i arusaamine eraelu kaitsest, me oleme näinud, et praktikas see ei lange kokku vabaühenduste või kasutajate nägemusega, neil on oma kommertshuvid ja alles ainult järk, järgult on nad sunnitud hakkama mõtlema ka oma, ka eraelu kaitse küsimustele. internetifirmad peavad olema kaasatud osa protsessist, vastasel korral võib see olla, võib see osutuda kergesti tulutuks probleemiks on ka ainult ÜRO tasandil lähenemine. see muidugi on kõrge, kõrge tase inimõiguste kaitse seisukohast. toimus seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel arutelu teemal, kas ÜRO on õige koht sõnavabadusega tegelemiseks. mõned riigid üritasid ÜRO agentuure kasutada selleks, et piirata sõnavabadust. me peame olema ettevaatlikud. selliseid asju ei tohiks toimuda, kui me hakkame asjadega tegelema ülemaailmsel tasandil. küsiti, kas intellektuaalse omandi õigusi on tähtis kaitsta. ma kaasasin selle siia nimekirja, sest ma tund-, ma leidsin, et see on asjakohane aspekt interneti puhul, kuid ma mõistan argumenti, et plaadifirmad ja teised sisutootjad võivad ise hoolitseda oma õiguste kaitse eest. et me võiksime keskenduda kasutajate õigustele, e, eraelu kaitsele lastele. vaatleksime nüüd küberkuritegevuse aspekti. ma tegin kokkuvõtte Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsioonist, selle juurde kuuluvast protokollist, rääkisin Euroopa Nõukogu kon-, terrorismi tõkestamise konventsioonist ning Euroopa Nõukogu konventsioonist, mis puudutab lastekaitset mis on viimane nendest. Nendes, need ähm, kõik on seotud interneti problemaatikaga. teatud inimõigused on kaitstud tänu nendele meetmetele, kuid teatud inimõigustega on seotud ka ohud. seda, selles valguses ma seletangi, mida on teinud Euroopa Liit ja piira-, ja piiratumal määral Euroopa Ühendus Äh, just Euroopa Nõukogu meetmete osas. mida Euroopa Liit ja Euroopa Ühendus on teinud, on rakendada kas kolmanda samba meetmete all või ühenduse õigustikus äh, sätteid, mis äh, kuuluvad nendesse erinevatesse Euroopa Nõukogu konventsioonidesse. sageli on see rak-, on see osaline rakendamine, kuid on seos ühenduse meetmete rakendusala ja Euroopa Nõukogu meetmete sätete vahel. kui Euroopa Ühenduse tasandil võetakse vastu meede, siis see muidugi puudutab kõiki liikmesriiki erineva, liikmesriik erinevalt Euroopa Nõukogu konventsioonidest, see on ka siduv, sellega võib tegeleda Euroopa Kohus, liikmesriikide kohtud võivad anda oma tõlgenduse ühenduse tasandil võib äh, tekkida rikkumismenetlus või, või nagu andmekaitse puhul äh, tühistamismenetlus. infosüsteemid, see on tähtis, arvestades võrgustike turvalisust, kuid see ei lahenda siiski tarbijate, internetikasutajate põhiprobleeme, nagu illegaalne andmete omastamine mis on küberkuritegevuse konventsioonis, kuid ei ole Euroopa Liidu tasandi meede, siis kaitse võltsimise, pettuse vastu, nagu äh, identiteedivargus ja seegi ei kajastu Euroopa Liidu meetmetes. ma ka rõhutasin, et tuleks mõelda selle peale, kas oleks vaja Euroopa Liidu meetmeid selles valdkonnas, sest tegemist on levinud nähtusega ja me peaksime mõtlema selle üle, millisel määral oleks soovitav Euroopa Liidu tasandil ühtlustamine. ma tulen tagasi andmete illegaalse omastamise küsimuse juurde. nüüd seksuaalne laste ärakasutamine ja raamotsus, millel on laiem ulatus kui küberkuritegevuse konventsioonil Äh, liik-, see, mida liikmesriigid peavad kriminaliseerima, see definitsioon on laiem. kuid Euroopa Nõukogu lähenemine on siiski laiem kui Euroopa Liidu oma. nüüd küsimus ongi, kas Euroopa Liit peaks üritama järele jõuda Euroopa Nõukogu konventsioonile, mille on allkirjastanud ainult vähesed riigid. nagu ma olen aru saanud, komisjon kavatseb teha enne kuu lõppu ettepaneku selles osas ja parlament on teinud te,, tegi hiljuti ka oma teise soovituse sellel teemal. see peaks puudutama laste ahvatlemist, ligipääsu lapspornograafiale ja nii edasi. see mõistagi on Euroopa Liidu jaoks äh, õige algatus kaitsta lapsi eriti ekstreemsematel juhtumitel nagu lapspornograafia või laste ahvatlemine seksuaalsetel eesmärkidel, see peaks olema tõepoolest prioriteediks Euroopa Liidule. ja nii see komisjoni ettepanekus ka saab olema. siin ei tohiks aga ka siiski liiale minna. Euroopa Parlamendi soovitus on vastu võetud ja näiteks tegi ettepanek, et pedofiilide jututoad tuleks kriminaliseerida. ma nõustun teatud määral, kuid et jututoad on äh, keskkond, mis viib laste seksuaalse ahistamiseni, kuid kui keegi lihtsalt arutab mõnda teemat, isegi kui inimesel on väga mm, šokeeriv seisukoht, näiteks äh, nõu-, nõusoleku, seksuaalse nõus, nõusoleku vanuse alandamine, siis see on lihtsalt näide sellest, kui inimesel on ekstreemne seisukoht, mida ei tuleks tingimata kriminaliseerida. me peame tegema vahet äh, selliste seisukohtade ja, ja kuritegelike tegude vahel. siis tuleb arvesse võtta ka virtuaalsete laste küsimust lugesin ühe Ameerika poliitiku kommentaari, kes oli väga vihane ja, ja, ja teatas, et me peame kaitsma digitaalseid lapsi sama palju kui reaalseid lapsi. ma pean, ma ei ole nõus sellega. multifilmide kasutamine lapspornograafias ei ole siiski päris sama, mis äh, reaalse lapse kuritarvitamine, seda, siin ei saa päriselt neid asju võrrelda Äh, loomulik-, ma ei saa öelda, et et Euroopa Raamotsus juba tegeleb digitaalse materjaliga, kuid ma arvan, et prioriteet peaks siiski olema see, et me kaitseme reaalseid lapsi, mitte niivõrd äh, ei pea me tegelema, ei pea me tegelema nende, nende laste kujutistega. nüüd terrorismi tõkestamine seda on juba teised kõnelejad puudutanud, Euroopa Liit on juba vas-, raamotsuse vastu võtnud, mis puudutab kolme peamist kuritegude liiki aastal kakskümmend, kaks tuhat viis vastu võetud Euroopa Nõukogu konventsioonis. kuritegude definitsioonid on siiski erinevad me räägime palju laiem, tegelikult on tegemist palju laiema lähenemisega Euroopa Liidu puhul ja see võib olla problemaatiline inimõiguste seisukohast. näiteks kui me keelustame terrorismile õhutamise, sellega ei pea kaasnema mingisugused terroriaktid, me räägime lihtsalt sellest, et keegi teeb avalikke seisukohti terrorismi toetuseks äh, Äh, erinevalt inimestest, kellel on otsene seos terroriaktide läbiviimisega. see on üsna ohtlik tee inimõiguste seisukohast. see on klassikaline näide selle kohta, kuidas me kriminaliseerime ebapopulaarse seisukoha väljaütlemise, selle asemel, et äh, muuta kriminaalkorras karistatavaks mingisugune tegevus, mis loomulikult peab olema karistatav siin on ka oht, et see võib olla poliitiliselt iseendale vastutöötav, kui me lihtsalt paneme trelli taha inimesi, kes väljendavad radikaalseid seisukohti äh, ja kaitsevad terroristlikku tegevust, ilma et nad oleks otseselt sellesse segatud, siis tekivad pinged ja annab, ja see annab ka ühtlasi, see ühtlasi on reklaamiks nendele inimestele. me ei tohi seega teha sellist iseendale vastutöötavat poliitikat, mis oleks ühtlasi problemaatiline inimesõiguste seisukohast. nii raamotsus kui Euroopa Nõukogu konventsioon, ma arvan, et äh, praktikas äh, võimaldavad rakendamist. nüüd räägime, räägime ka andmete säilitamist. andmeühenduse andmekaitseõigustik kaitseb äh, kommunikatsioone ja see on üsna sarnane küberkuritegevuse konventsiooniga, mille võttis vastu Euroopa Nõukogu. see ei ole küll täpselt sama, kuid suurel määral nad kattuvad. seega oleks äh, mõttekas arutada, kas ühenduse õigustikku tuleks laiendada äh, andmekaitse osas selleks, et, et see kataks ka kriminaalõiguslikke meetmeid, nii et oleks äh, kohustus karistada konfidentsiaalsuse rikkumisi kommunikatsioonitegevuses. sellega kaasneb selline raske küsimus nagu seos esimese ja kolmanda samba vahel, Lissaboni leping muidugi rakend-, lahendaks selle probleemi, kuid kui seda ei ratifitseerita, siis äh, tuleb olukorda si-, uurida ja mõelda selle peale, kas äh, kriminaalõiguslik lähenemine muudaks andmekaitse tõhusamaks. et võib-olla väheneks sellega näiteks identiteedivargus ja võib-olla isegi võiks kavandada spämmimise vastu karistusõiguslikke meetmeid. ma olen nõus Peter Hastingsiga, et äh, need on rasked küsimused kuid kohtualluvuse ja õiguskaitse valdkonnast asjale lähenemine on siiski asi, mida tuleks arutada ja nüüd andmete säilitamise kohta. raportööriga oleksin ma nõus selles mõttes, et, et ei tohiks olla laiaulatuslikku järelevalvet kõigi internetikasutajate üle. minu mure on selles, et andme säilitamise direktiiv, mis küll vastu võeti, liigub just nimelt selles suunas ning kui me ei taha, et äh, kui me tahame, kui me tahame, et raportööri eesmärk saavutatakse, ehk siis, et äh, tagatakse interneti kasutamine järelevalveta, siis me peame mõtlema, äh, me peame üle vaatama andmete säilitamise direktiivi kuna see hakkab kehtima internetile kümne päeva pärast. liik-, teistes riikides see kehtib juba viieteistkümnendast, tähendab, see hakkab kehtima viieteistkümnendast märtsist. Nendes riikides, mis on edasi lükanud. Pole lipliku säilitamise ajapiiri, sest kaheaastast piirangut saab alati pikendada komisjoni nõusolekul ning andmete säilitamise direktiiv jätab liikmesriikidele võimaluse kasutada säilitatud andmeid eesmärkidel, mis erinevad äh, kuritegevu, kuritegude uurimisest. Nad, seda võiks need kasutada kuritegude ennetamiseks ning ka vähem tõsiste rikkumiste jaoks. kohustus andmeid säilitada raskete kuritegude uurimiseks ja, ja muude variantide jaoks ei ole selge, sest kui on kohustus andmeid säilitada, siis mõned liikmesriigid juba oma riiklikus seadusandluses liikusid selle suunas, kuid seni, kuni seda ühenduse tasandil ei olnud, paljud liikmesriigid hakkasid, oleksid selle suunas liikunud ainult alles tulevikus, sest nad ei ole, nad ei soovinud äh, seda lihtsalt teha seoses kuludega interneti kasutajatele. ja kuivõrd puud- ja po-, kuivõrd polnud ka ühenduse tasandil mingisuguseid eeskirju, mis oleks kulusid kuidagi võrdsustanud liikmesriikide või erinevate operaatorite vahel. nüüd on aga otsus langetatud säilitada andmeid just raskete kuritegude uurimiseks. kulutused on juba tehtud andmed on juba olemas, seega me oleme selle silla juba ületanud andmete kogumise osas. me kogume esimest korda andmeid kogu elanikkonna kohta, mitte ainult ähm, kuritegudes kahtlustatavate kohta, vaid kõik, kõikide elanike kohta, mis on äh, fundamentaalne muutus eraelu kaitse seisukohast. ja on väga suur kiusatus kasutada seda muudel eesmärkidel, näiteks kui te lastele annate suure kausitäie komme laste sünnipäevapeol ja kui te ütlete neile, et vaadake neid, aga neid te süüa ei saa, mis siis juhtub, niipea kui te ruumist lahkute, niipea on kommid minutiga ära söödud. loomulikult ei kuu-, ei kuula lapsed sõna. kui te ruumi jääte ja takistate neid, siis te peate võib-olla nendega kogu aeg vaidlema ja võitlema, et nad ei sööks neid komme ära nii et ma tean, võin päris hästi ette kujutada, kuidas selline protsess töötab. sama on andmete kogumisega ja säilitamisega, kui andmed on juba olemas, siis kõik, kes teavad, et andmed on olemas, loomulikult ka tahavad, et andmeid kogutaks ja, ja sellised inimesed hakkavadki siis nuiama ja, ja kaebama seni, kuni nad saavad an-, nendele andmetele ka ligipääsu. ja kui te ruumist lahkute, ehk siis kui teil ei ole piisavalt järelevalvemeetmeid, siis äh, nad saavad need andmed ka kätte ilma äh, ka juriidilise loata. ja nad lihtsalt ignoreerivad igasuguseid õigusakte. me võime siis äh, väita, et šokolaad on ära söö-, kommid on ära söödud, andmed on ära kasutatud, et on juba liiga hilja, kuigi seda ei lu-, kuigi see oli keelatud tegevus siis me näeme, kui andmed on kogutud, me näeme, mis toimub. näiteks muusika liikmesriigid tunnevad järjest enam survet no liikmesriigid seda on näha väga hästi ähm, muusikatööstuse valdkonnas. Ühendkuningriigis näiteks kogutakse andmeid raskete kuritegude uurimiseks, kuid nagu teised kõnelejad on ka öelnud, kasutatakse seda ükskõik milleks enam-vähem. igasugune ametiasutus võib potentsiaalselt seda soovida kasutada seega me peame seda teemat uuesti arutama, ma ei tea, kas parlament äh, kujutas ette aastal kaks tuhat viis, et selline asi võiks juhtuda, kuigi mina ja teised hoiatasid parlamenti. nüüd me teame kindlalt, et sellised asjad toimuvad ja me peame kindlasti tagasi pöörduma andmete säilitamise direktiivi juurde. eesmärk on õige, et me peame üksikisikutel massiivse järelevalve lõpetama. Need olid minu peamised äh, inimõigustega seotud mured, äh, mis puudutas inimõiguste kaitset ning vajadust, et äh, küberkuritegevuses rangemate standardite järele. suur tänu! For... suur tänu paari minuti jooksul ma arutasin siin sekretäriaadiga, kommenteerides seda, et kui huvitav see kuulamine on olnud ja kui väärtuslik on olnud eh, iga sõnavõtt, mida me oleme kuulnud ja me arutasime siis, et kas võib-olla oleks võimalik eh, üles kirjutada see, mida me kõik oleme kuulnud ja jagada see välja kõikidele parlamendiliikmetele teha justkui ürituse stenogramm. aga nüüd, kui keegi soovib omalt poolt küsida, kommenteerida, ma loodan, et äh, teil on midagi öelda, või te olete kõik nii äh, hämmingus nendest suurepärastest ettekannetest, et ei julgegi midagi küsimuse alla seada? Well, the, the, until you think in... seni, kuni te mõtlete lubage mul vastata kas või küsimusele selle lõigu kohta minu raportis, et kas see puudutab ka andmete säilitamist. jah, see puudutab, aga mitte nüüd nii otseselt. mina isiklikult äh, olin vastu sellele direktiivile ja tol hetkel ma jäin vähemusse, aga ma pean öö, äh, väga ausalt siin välja ütlema, et äh, tol ajal oli üsna veider aeg. Äh, Briti eesistuja tuli parlamenti ja ütles, et kuigi ma arvan, et teil ei ole kaasotsustamisõigust selles küsimuses ja kuigi, ja ka paljud teised peaministrid leiavad, et teil ei ole kaasotsustamisõigust, ma siiski tulen teile vastu ja me kohtleme seda õigusakti justkui kaasotsustamismenetluse õigusakti. paljud kolleegid tundsid, et see oli kauaoodatud äh, ukse avamine kaasotsustusmenetluseks kolmandas sambas. Äh, äh, menetluslikult on see kõik äärmiselt oluline seni, kuni Lissaboni leping jõustub. parlamendil ei ole ametlikult kaasotsustamisõigust küsimustes, mis puudutavad kolmandat, kolmandat sammast, see tähendab politsei koostöö. aga andmete säilitamise direktiiv oli ehm, teatud vorm politsei koostööst sest tegelikult räägitakse ju eraisikute andmete säilitamisest, mida on kogunud eraettevõtjad öö, äh, oma eraeesmärkidel. ettevõtjad näiteks koguvad andmeid selleks, et arveid väljastada. ja neid säilitati sellise aja jooksul, mida ettevõtjad vajalikuks pidasid. nii et äh, kuigi andmete säilitamine toimus firmades juba nii ehk nii, aga see oli äh, rangelt erategevus. aga siis järsku valitsus ütles, et me sooviksime neid andmeid oma eesmärkidel samuti saada. nii et äh, siis pööratakse järsku miski, mis on täielikult erasfääris, hoopis ümber ja tõstetakse see täielikult teise sfääri Äh, Euroopa Kohus kurikuulsas PNR kohtuasjas äh, minu arvates tegi üsnagi murettekitava otsuse, ses mõttes, et äh, lennufirmad koguvad reisijate eraisikulisi andmeid ja seda eraeesmärkidel ja kui kolmandad riigid äh, soovivad neid andmeid, siis see muutub kolmanda samba küsimuseks, nii et kohus andis Euroopa Liidu mitte liikmesriikidele õiguse otsustada, kuidas andmeid kasutada. äärmiselt veider Euroopa Kohtu otsus, aga selline see on mina püüdsin nüüd rääkida nii pikalt kui võimalik praegu, et kõik jõuaksid mõelda, kas neil on küsimusi või kommentaare omalt poolt. aga kui ei ole kellelgi küsimusi, kommentaare, siis me läheme edasi järelduste osa juurde natukene varem, kui me ootasime. kas härra Peltomäki on siin? suurepärane. ja härra Versalski väljas. ma tänan kõnelejaid väga teie sõnavõttude eest ja ma olen kindel, et nagu ma siis ütlesin, et me püüame teha kirjalikku